suur tänu teile, juhataja. me oleme näinud, äh, kui häbiväärselt on kõrvale heidetud need, kes on olnud äh, ISISe vastase võitluse eesliinil. kolmsada tuhat äh, ümber asustatud inimest ja seitsekümmend tuhat inimest, last, vabandust, UNICEF-i järgi, kes praegu kannatavad illegaalse Türgi operatsiooni all. me kujutame ette, et president Trump on selle asjaga päri, aga Euroopa Liit ei tee mitte midagi. me peame selle Ehm, sõjalise operatsiooni hukka mõistma, aga tegema veelgi enamat. peaksime kutsuma kohe üles sellele, et eh, ÜRO mandaati eh, kaalutaks, me peame eh, multilateraalse lähenemise regioonil rakendama, peame seisma selle eest, et resolutsioonist kolmteist kakskümmend viis peetaks kinni ning me peame ka omalt poolt tegema kõik selleks, et näidata, et me ei luba, et Erdogan saadab tagasi Süüria pagulased sellesse piirkonda. me peame kritiseerima seda, oleme silmi kinni pigistanud liiga kaua selles osas, mis äh, toimub, mis toimub relvadega näiteks, me ei ole ühtegi otsust teinud, mis äh, läheks kaugemale kui uute relvalitsentside äh, keelamist Türgile meie peame tegema kõik enda poolt oleneva, et relvaeksport nende litsentsidega, mis juba on antud, ka peatataks Süürias on Euroopa täielikult läbi kukkunud, pragmaatilistel põhjustel ei ole tegutsetud, aga teistel põhjustel samuti. peame lihtsalt silma kinnipigistamise lõpetama selle humanitaarkriisi ees. suur tänu ja üheks minutiks äh, härra Vilimski. suur tänu teile, head äh, kolleegid, jällegi räägime me täna siin Türgist, jällegi äh, räägime me president Erdoganist räägime alati siin meediavabadusest, inimeste õiguste ahistamisest eh, ja eh, nüüd sõjast eh, Põhja-Süüriast, kogu see piirkond on destabiliseeritud. üks suur kaotaja selles küsimuses on jällegi kurdid. kurdid, kes ei ole viimastel aastatel saanud rahvusvaheliselt kogukonnalt piisavalt toetust, kes muideks on suurim rahvas planeedil ilma oma riigita ja äh, siin on vaja igal juhul mingisuguseid järelmeid äh, nüüd äh, teha. IS saab tegutseda vabalt selles piirkonnas ja sättida ennast Euroopa poole teele. meie peaksime rääkima Euroopa Liidus sellest, et Türgi liitumisläbirääkimised lõpetatakse, et igasugused abi andmised ja raha andmised Türgile lõpetataks, lõpetatakse, lõpetatakse tuleks rakendada sanktsioone ja lõplikult rakendada ka relvaembargot Türgi suunal. see olukord on täiesti väljakannatamatu ja äh, mina arvan, et me ei peaks mitte pead liiva sisse peitma, aitäh. üheks minutiks palun, äh, kolleeg Veimes. palun mikrofon kõnelejale. suur tänu teile, juhataja see sõjaline operatsioon, mille on algatanud äh, Türgi Süürias, näitab, milline suhe on äh, piirikontrollide ja välisasjade vahel, sellepärast et kuna tegutsetud on vähe, ei ole võimalik äh, meile öelda seda, mida me tahame, me ei saa teha, mida me tahame, äh, sellepärast et pidevalt on oht ja ähvardus Türgi poole pealt, et äh, piirid tehakse lahti ja pagulased voolavad kõik siia. Välisesindaja, kõrge esindaja peaks ütlema väga selgelt, et Türgi on destabiliseerinud seda piirkonda, see on toonud kaasa tsiviilinimeste surmad ja siin on äh, ka suur risk, et äh, terrorism äh, süveneb ja IS on, ISIS on saanud toetust. me ei, peaksime tegema midagi selleks, et olukord muutuks, aga me ei saa seal midagi ette võtta, sest me ei kontrolli omaenda piire, aitäh. suur tänu, kolleeg Arviniitis, üheks minutiks, palun. head kolleegid me näeme praegu, et Trumpi ja Putini vahel on äh, väga selge kokkulepe, peamine äh, osaline siin on Erdogan, tundub nagu äh, viskireklaam, üks tuleb, üks läheb. ja Erdogani ja Putini suhe näitab sama asja. läänemaailm on jälle panustanud absentismile, neid pole lihtsalt kuskil näha. kakssada viiskümmend miljonit äh, väärtuses relvi on müüdud äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal Saksamaa poolt Türgile ja me näeme, et me peaksime õppima midagi sellest Tapa talgust, aga kes äh, garanteerib praegu, et üks miljonit kurdi oleks kaitstud selles piirkonnas kas Euroopa Liit, mida me eh, tegele-, teeme sellega, selles olukorras, kui uus eh, pagulaste voog jõuab eh, Euroopa Liitu, kas saadame omad kaastunded või peaksime äkki Türgi ja Euroopa Liidu vahel midagi uut kokku leppima? või ootame lihtsalt, et Erdogan paneb piirid kinni, me, Euroopa Liit ei ole usaldusväärne partner siin. järgmine kõneleja, üheks minutiks palun suur aitäh, mina mõtlen, et äh, mida küll Türgi mõtleb äh, kirde Süüria agressiooniga. kas nad ei saa aru, mis asi on humaansus, kas nad ei näe, et see riik ja rahvas on juba käinud läbi kodusõja pommitamiste, ISISe ja kannatanud piisavalt ja siin ikkagi oleme ja debateerime Türgi teemal, mis on endiselt paberil Euroopa Liidu liitumiskandidaat. kui me räägime äh, Erdogani režiimi äh, ebastabiilsusest, siis meie rääkisime siin äh, kojas, et äh, Erdogani ideed ei ole modernse demokraatiaga kooskõlas. Need, kes on silma kinni pigistanud, seda enam teha ei saa, vaadakem peeglisse ja vaadake täpselt, mida teie olete võimaldanud siin praegu. mina istun nüüd maha ja ei hakka teile ütlema, et ma juba ütlesin varem nii. härra Milan Mon üheks minutiks, palun. suur tänu teile, president. tegemist on väga pika ja keeruka konfliktiga Süürias ja viimane asi, mida meil vaja on, on rohkem kriisi ja rohkem ühepoolset sekkumist inimesi on hukkunud ja koduta jäänud Türgi invasiooni tõttu. ja see tähendab seda, et ISIS on sellest olukorrast ainult võitnud. lisaks on nüüd veel ka suurem Vene kohalolu selles piirkonnas, temast on saanud justkui kohtunik, mida me oleme läinud ka eilse kokkuleppe mm, tõttu Sotšis. Türgi, Venemaa ja Iraan on okupeerinud sisuliselt need piirkonnad ja Venemaa on siin kaalukeeleks. Euroopa Liit peaks olema äh, väliselt rohkem kohal, me ei saa lihtsalt tegeleda ainult humanitaarabiga ja panustama äh, taas ülesehitustööle me peame tagama lahendusi, aga vaja on aktiivsemat äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, äh, äh, ka üleilmse kontrolli instrumente, näiteks rahvusvahelised organisatsioonid, näiteks Julgeolekunõukogu ei ole tegutsenud nii, nagu vaja, Euroopa Liit aga peab olema julgeoleku- ja kaitsepoliitikas rohkem aktiivsem ja Süüria näitab, et meil on see vajadus aina karjuvam, aitäh, kolleeg Insir, palun. juhataja, piinlik on sellest, kuidas rahvusvaheline kogukond on olnud väga äh, passiivne. Äh, ja inimõiguste ning rahvusvahelise õiguse kaitstel ei ole me mitte midagi ära teinud. Äh, oleks tahtnud näha selles resolutsiooni ettepanekus lennukeelutsooni meedet näiteks ja Türgi ja Süüria piiri oleks vaja olnud kaitsta läbi rahu tagamismissiooni. praegune ettepanek on hea, aga ebapiisav me peame nimetama asju õigete nimega. tegemist on äh, Türgi invasiooniga, invasiooni eesmärk on okupatsioon, see ei ole mingisugune sekkumine. Äh, ma olin Iraagi Kurdistanis äh, nädalavahetusel kohtusin seal kümneaastase lapsega, kes on üles kasvanud selles piirkonnas ja ainukene kuritegu, mis ta on teinud, on see, et ta on kurd, üles kasvanud ajal, kui diktaator Erdogan juhib Türgit me oleme näinud selles piirkonnas äh, genotsiidi, ka Põhja-Küpros äh, on näinud äh, sarnast invasiooni ajaloos ning nüüd nädal aega tagasi otsustas Erdogan, et tegutseb üksinda selles piirkonnas. härra Ostrevitšus üheks minutiks, palun suur tänu teile, juhataja, e, volinik, head kolleegid. sõjajõu kasutamine ei ole õige viis, kuidas strateegilisi e, väljakutseid, e, mis julgeoleku vallas on Türgil, lahendada oma piiril. vastupidi, see tekitab uusi probleeme. kurdi sõjaväega võideldes teeb Türgi kurdidele haiget, süürlastele ning haavab ka omaenda kodanikke lisaks äh, tsiviilsurmadele, vanade äh, haavade lahtikiskumisele ning äh, traumatiseeritud inimeste mm, taaskordsele traumatiseerimine tehakse lahti piirid. kahjuks USA tõmbas oma sõjaväe tagasi ning uus geostrateegiline nihe on nüüd ju juhtunud, mis ei ole ei tasakaalus ega vajalik Euroopa Liit peab nüüd aktiivset rolli mängima selleks, et Türgi vastutusele võtta ning samal ajal tegema kõik, mis võimalik, et äh, kriitiline dialoog jätkuks Türgiga. Äh, rääkides Süüria kurdidest, meil on vaja äh, leida, kuidas leevendada nende pikaaegset kannatust. aitäh! suur tänu, poolteist minutit. härra Alfonsi, palun lugupeetud juhataja, Türgi äh, armee sissetung äh, kiirde Süüriasse äh, toob Euroopa Liidu ette suured väljakutsed. esiteks selle piirkonna stabiilsus. Kür-, kurdid on äh, pa-, väga palju energiat ja jõugu, jõudu panustanud Daeshi vastasesse võitlusesse. Äh, kurdide äh, ründamine on, toob kaasa endale viimase terrorismi vastase tõkke langemise. Viima-, teiseks naiste Äh, roll. Türgi pakub äh, islami äh, maailma jaoks hoopis uue paradigma, erinevalt teistest islamiriikidest ja viimaks äh, üha ebastabiilsemas maailmas on meil tarvis äh, uusi liitlasi ja kuidas me saame äh, seda saavutada, kui me oma praegusi liitlasi ei kaitse. me peaksime iseseisvalt tegutsema, seadma sisse kohesed diplomaatilised ja majandussanktsioonid. majandus meie kahe piirkonna vahel on väga oluline kaubavahetus sealjuures, aga meil on tarvis heidutavaid sanktsioone äh, Türgi presidendi Erdogani jaoks, aitäh. härra Madisson üheks minutiks, palun. austatud äh, juhataja, ma hetkel räägin eesti keeles. Äh, ma olen täiesti nõus kõikide eelkõnelejatega, kes räägivad, et on täiesti vastuvõetamatu Türgi agressioon Põhja-Süüriasse kurdide vastu kuid samal ajal mul tekitab küsimusi need vastusammud et me kutsume üles küll vastusammudele me peame reageerima ma olen sellega täiesti nõus kuid mis need vastusammud konkreetselt on? hetkel ma kuulsin eelkõnelejalt healt kolleegilt äh, vasakparteist nii-öelda konkreetseid ettepanekuid majandussanktsioonideks täiesti nõus. samal ajal tuleb meeles pidada et türgi on kasutanud väljapressimistaktikat viimastel aastatel järjepidevalt ja jätkuvalt ähvardab euroopa liitu et kui näiteks euroopa liit ei maksa uusi summasid

venemaale ja türgile mis on meie jaoks vastuvõetamatu ja tähendab suuremat koostöövajadust euroopa liidu ja ameerika ühendriikide vahel. aitäh teile ja loodetavasti kõik laheneb. härra raissin üks minut palun! voorzitter het is onacceptabel wat er is gebeurd aitäh, see, mis äh, toimus, on täiesti vastuvõetamatu äh, türklaste, äh, kristlaste ja teiste ühine koos eksisteerimine seal piirkonnas on nüüd Türgi operatsioonidega seoses suurde ohtu sattunud meil on äh, tarvis äh, aidata neid, kes on aidanud äh, meid ISISe vastu võidelda. aga nüüd on meil uus kriis ja kus on siis praegu Euroopa? me nägime, et USA soovis sekkuda, aga me lihtsalt loobusime oma panusest. kuid äh, Türgi on nüüd äh, järgmise otsustava sammu astunud ja sellega peab äh, Euroopa, selle tõttu peab Euroopa Liit jõuliselt reageerima. mis, kuidas võiks siis Türgit veel käsitleda kandidaatriigina, kas ei oleks nüüd õige hetk peatada liitumisläbirääkimiste, lõpetada see suurushullustus? järgmisena saab sõna härra Urban Crespo üheks minutiks aitäh. vaevalt üks äh, nädal tagasi äh, kinnitas äh, volinik, et Türgi on väga oluline partner rändevoogude haldamisel Euroopa Liiduga ja see öeldi välja sel hetkel, kui Türgi juba valmistus agressiooniks ja Euroopa Liit vaatas sellel mujale. Nad peaaegu toetasid Türgit võitluses kurdide vastu. Nad lihtsalt öö, äh, Äh, mängivad äh, äh, rahulikult piirivalvurite rolli, kuid meil on tarvis rahvusvahelist solidaarsust, et lõpetada kurdide etnilist puhastust, me ei saa olla sellega nõus ja liitumisprotsess tuleb peatada. meil on tarvis seega kõiki vahendeid, institutsionaalseid ja muid, et lõpetada see sõda. aitäh, järgmisena saab sõna Sonneborn, üks minut. austatud kolleegid kui minu käest praegu küsitakse, mida ma leiva teenimiseks teen, siis ma ütlen tavaliselt, et tulen vangist ja pean veel alles ringi vaatama et ma olen Euroopa Liiduga seotud, on minu jaoks piinlik praegustel ajahetkedel. Bosforuse väinas äh, tulevad sõjalaevad äh, keelamatult äh, tsiviliste tapetakse Saksa relvadega ning NATO, Euroopa Liit ja Saksa valitsus on justkui kõrvaltvaatajad. Türgi diktaatoriga tuleb rääkida keeles, millest ta aru saab. ja seepärast ütlen ma, et kui Erdogan kolme miljoni pagulasega meid ähvardab, siis meie ähvardame Kreuzbergist saata tagasi eh, kolm miljonit eh, saksa türklast ja kui see ei aita, siis kolm miljonit saksa pensionäri veel kauba peale. see aitab eh, meil teha tühjaks kortereid uutele elukoha vajajatele ning ei too meile kaasa ka valimistel kaotust, aitäh! üheks minutiks härra Lennart, palun aitäh, me oleme juba palju rääkinud Süüria äh, konfliktist ja geopoliitilisest olukorrast, kuid sellest ma ei tahagi rääkida, tahan rääkida meie julgeolekust. tuhanded äh, eurooplased on äh, liikunud Süüriasse, et ISISega liituda, paljud on hukka saanud, kuid paljud on veel sinna kohale jäänud Äh, ning äh, kasutavad nüüd ära seda kaastööd Euroopasse naasta. me peame olema äh, ettevaatlikud, meil on parem välispiiride kontroll olnud viimastel aastatel, meil, me oleme ka ähm, paremini ähm, mõistnud kohut tagasipöördujate üle, kuid see ei ole piisav, Euroopa Komisjon ja Euroopale liikmesriigid peaksid rohkem äh, ära äh, tegema, et tagada äh, turvalisust, mis on meie esmane äh, prioriteet. meie Türgi liitlased ütlevad ju, et see on meie probleem. ei, kõik riigid tegelikult on selle probleemiga silmitsi, meil on tarvis Euroopa ühtset lähenemist. aitäh. härra Glucksmann, üks minut lugupeetud äh, juhataja, head kolleegid. Äh, vaadake, kuidas eile Putin ja Erdogan võidukalt naeratasid, see peegeldab meie kõigi äh, argust ja Türgi on kõigi meie loobumiste sümbol. esmalt jätsime iseenda hooleks Süüria revolutsionäärid ja keskendusime võitlusele islamiriigilast. siis loobusime toetamast oma parimaid liitlasi võitluses islamiriigi vastu kurde. ja nüüd äh, hakkame siis äh, kõik süüdistama Donald Trumpi ja õigusega, kuid mida meie siis tegelikult tegema hakkame? sanktsioone määrama, seda kindlasti, aga millal? Süürias äh, on juba öö ja meie ikka alles räägime seega tuleb oma võimetusest õppida, öelgem seda selgelt välja, NATO-l ei ole enam mõtet, mitte sellepärast, et meil ei ole enam vastaseid, vaid sellepärast, et meil ei ole enam usaldusväärseid liitlasi, seega meie ülesanne peab olema tõsiseltvõetav Euroopa kaitsejõu äh, loomine, Euroopa Liit peab saama täiskasvanuks, Euroopa, äh, Victor Hugo kirjutas, elavad need, kes võitlevad, need on need, kellel on kind-, kelle kindel kavatsus täidab nende hinge ja näo. meie sõbrad surevad ja meie ei elagi veel, on lõpuks lõpuks aeg tegutseda, aitäh! järgmisena äh, saab sõna härra Guetta, üks minut, vaadakem äh, olukorda ja öelgem äh, see välja. Äh, Türgi äh, piiril Kurdistani äh, loomine tõepoolest võib Türgi silmis olla nende territori-, territoriaalsusele ühtsusele oht Äh, vastasel korral jääks tema äh, tegevus selgusetuks, kuid äh, ikkagi ei ole see vastuvõetav, kuivõrd Erdogan suurendab veelgi kurdide kannatusi ja muudab nad veelgi kibestumaks tuleks eh, jätta eh, selja taha kättemaksuhimu, kuid eh, seda Erdogan ei tee. Erdogan tugevdab islamiriiki ja nõrgestab NATO-t ja muudab olukorra veelgi plahvatusohtlikumaks, nii et see ei ole mitte mingi lahendus, aitäh. proua Rauet, üks minut. kallid kolleegid Süüria humanitaarkriis äh, areneb Kirde-Süürias kiiresti edasi. Erdogan ei ole valmis tolereerima demokraatlikku kurdi ühiskonda selles piirkonnas ja on valmis jätkama brutaalse sissetungiga äh, viimastel nädalatel on üle kahesaja seitsmekümne tuhande inimese, sealhulgas üle kaheksakümne tuhande lapse piirkonnast lahkunud. eelkõnelejad on juba öelnud, miks me peame kaitsma neid lapsi ja selle piirkonna elanikke. aga Türgi sissetungi jätkudes ei kaota inimesed ainult oma kodu. teadlased on äh, imetlenud Rajavat demokraatlikku inime-, ühiskonda, kus naised juhivad ja kõik elavad maaga kooskõlas. Euroopa Liit loodi demokraatliku koguna, mille eesmärgiks oli võidelda totalitarismi ja militarismina. me peame toetama oma naabreid selles samas võitluses. maailm vaatab, meil ei ole vaja mitte ainult sõnu, vaid toimivaid sanktsioone, aitäh! Thank you. Uh, aitäh, üks minut, Angelo Giocca, palun. Uh, pöörane, vastuvõetamatu, nüüd uh, jälle siin Strasbourgis peame seda ütlema ja äh, Türgi jällegi arvab, et peaksime äh, jätkama liitumisläbirääkimistega äh, ja pakuvad selleks präänikut, kuid nüüd äh, tulevad nad hoopis äh, ähm, pommidega ja meie ei peaks enam maksumaksja äh, raha Türgile kulutama. meil on kaubanduslepped ja lõppude lõpuks avastamegi, et põhimõtteliselt Euroopa öö, öö, Ehm, mm, tegelikult äh, rahastab äh, Türgi sõda ja kui me mõtleme äh, Rammegalitsi mälestusele, siis siin isegi üheminutilisest äh, vaikushetkest ei äh, piisa. kuidas siis võidelda terrorismi vastu, kõik kolleegid, kes siis sain siis seda Türgi präänikut ehk seda šokolaadi, siis siiski, kuidas see on veriste kätega äh, Äh, saadetud äh, šokolaad, et panna meid äh, tegema, mida nad soovivad, seda me ei soovi. palun ärge loopige ja ärge käituge vägivaldselt siin kojas Sort of far... head kolleegid, niisugused äh, intsidendid on üha sagenemas. me arutame siin äh, küsimusi, peame mõttevahetust, me ei loobi siin asju ega ei karju, ma olen väga šokeeritud äh, teie teost. Excuse me, you had the floor. Please, please listen vaba, vabandust, palun kuulake, ütleb juhataja. mõnikord saab kuulates äh, uusi asju teada. mina äh, pean siin hetkel äh, korda ja äh, teie äh, ei äh, austanud äh, seda koda ja oma äh, kolleege. Läheme edasi üheks minutiks saab sõna Andrei Slavakov. aitäh lugesin Türgi teemalised resolutsiooni projektid läbi, need ei ole üldse jõulised, nad eh, sedastavad teatud eh, fakte, eh, kuid pakuvad välja jõuetuid meetmeid, mis ei vii kuhugi. ma teen ettepaneku, et külmutame kõik Euroopa investeeringud projektidesse, kuhu on kaasatud Türgi institutsioonid, ei tohiks Äh, äh, lubada äh, majandushuvide prevaleerimist inim, inimlike väärtuste üle, siin on küll jah, teatavad majanduslikud kaotused mängus, kuid samas tuleb arvestada äh, süütute eh, inimeste huve ja seega meil peaks olema ka eh, täielik kaubandusembargo Türgile, neil ei tohiks mitte midagi müüa. aitäh, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Morel, aitäh mida on eh, praegu väärt meie jõuetud protestid kurdid on äh, võidelnud islamiriigi vastu, me igal pool kuulutame, et oleme nendega väga seotud, kuid kurb tõde on see, et me lihtsalt äh, jätsime nad iseenda hooleks. meie eurooplastena ei teegi mitte midagi. Türgi agressioon äh, kaks nädalat tagasi sai võimalikuks tänu Ameerika Ühendriikide arale tegutsemisele ja nüüd Eh, iroonilisel kombel me hoopiski tugevdame Assaadi režiimi. Türgi, kurdide jaoks on see tragöödia, kuid meie jaoks on see kahekordselt alandav kaotus. me ei ole suutnud vastu seista ühepoolsele ebaseaduslikkusele agressioonile ja ei ole suutnud ka kaitsta oma eh, liitlasi, kuid täna tuleks eh, sellest õppida. me oleme absurdsel kombel NATO-le allutatud. ei ole mingit mõtet rääkida Äh, sõltumatust Euroopast, kuivõrd me lihtsalt äh, kogu aeg jookseme ameeriklaste sabas, nii et ei ole mõtet enam valada krokodillipisaraid, kui te soovite tõelist Euroopat, siis tuleks ka võtta vastu arukaid otsuseid, aitäh. One minute, madam Ferreira. üks minut, proua Ferrara Erdogani äh, valitsus on ületanud äh, igasuguse sündsuse äh, piiri, nad on toime pannud vastuvõetamatu Äh, agressiooni, mille tagajärjeks on suur humanitaarkatastroof ja sellele, see on sihitud äh, kurdide vastu, kellele peaks olema rahvusvaheline kogukond äh, tänulik ISISe vastase võitluse eest ja sajad tuhanded inimesed on kodudest lahkunud, ISISe võitlejad on laagritest põgenenud ja on nüüd, kurde on rünnanud riik, kes ütleb, et ta on meie ka kaubandus ja poliitiline partner, kes isegi äh, soovib Euroopa Liiduga äh, liituda. me peame võtma asjakohaseid meetmeid, äh, meetmeid. Itaalia valitsus otsustas kohe peatada relvamüügi Türgile ja me ootame, et teised Euroopa riigid teeksid sedasama ja tuleb kohe ka peatada Euroopa Liiduga liitumisprotsess, ähm, kuivõrd nad ei austa meie põhiväärtusi, aitäh! Äh, proua Slav, äh, üks minut. Äh, suur tänu, proua juhataja, volinik. on keeruline ja emotsionaalne teema, kui me räägime sellest, mida Türgi teeb mõlemal pool oma piiri. nii paljud aastad pärast Lääne-Balkani massimõrvasid ja pärast neid uudiseid, mida kuulsime selle kohta, et ei ole oodata rahu ja stabiilsust selles piirkonnas, kus Türgil on nii suur mõju, on see väga kurb. me e-, ei saa karistada kodanikuühiskonda, äh, Türgil ei ole vaja mitte rohkem raha, vaid suurt moraalset hoiatust, et nad ka äh, käituvad valesti. Erdogan tuleb saata rahvusvahelise kriminaalkohtu ette igaüks kes teab, mis toimus Srebrenitsas, Vukovas, Vinatšis ja ja see peab minema Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette ja samamoodi peab sinna minema Türgi tegevus, meil on vaja uut kohut. härra Köster Türgi sõjategevus on äh, rahvusvahelise õiguse vastane ja destabiliseerib kogu regiooni. oma sõjaväe väljatõmbamisega tegi USA Türgi valitsusele tee vabaks. Erdogani geopoliitiline strateegia seisneb selles, et kurdi äh, juhtimise all olev regioon äh, lõhkuda ning oma riigi territooriumi suurendada aastaid on juba kurdid edukalt IS-i vastu võidelnud eh, ning taganud ka Euroopa kodanike julgeolekut. üksteist tuhat kurdi võitlejat on eh, hukkunud eh, terroristidega võideldes ja meie oleme neile sügavalt võlgu Euroopas. ma tunnustan relvarahu seadmist, aga kurdid maksavad kõrget hinda, kelle huvisid ei arvestata regioon on kaugel kestlikust rahust, ebahumaansed ümberpaigutusplaadid, plaanid, mis Erdoganil on, tuleb äh, laualt pühkida ja nendele inimestele tuleb äh, inimväärset elu tagada. Euroopa Liit ning rahvusvaheline kogukond peab lõpuks ometi äh, oma vastutuse võtma. Mis... üks minut, härra Tudorahe, palun. suur tänu, proua juhataja nagu kolleegid, nii ka mina mõistan hukka Türgi agressiooni Põhja-Süürias, Euroopa Liit peab tegutsema kolmest punktist lähtudes, esiteks humanitaartasand. humanitaarkiis, kriis, mis on juba ajaloolistes mõõtmetes, muutub veelgi ägedamaks, pagulaskriis, praegu on lisandunud veel sadu tuhandeid pagulasi, teiseks, äh, islamiriik äh, kasutab ära äh, tekkinud kaost ja vangide vabanemist kurdide käest ja lõpuks Erdoganile peab avaldama ka Euroopa poolt diplomaatilist survet ja mitte ainult seetõttu, et ta kontrollib põgenikevoogu, tuleb Äh, arvestada rahvusvahelist õigust, Türgi, kes on valmis koostööd tegema ainult Venemaaga, peab tundma survet Euroopa Liidu poolt äh, relvaembargo, majanduspiirangud Türgi ettevõtetele ja me peame toetama Süüria stabiliseerimise protsessi, aitäh. suur tänu, proua Auken, üks minut, palun. proua juhataja, paljudes äh, liikmesriikides elab päris palju kurde, nad on elanud meie riikides juba pikki aastaid, nad on meie kodanikud, meie ühiskonna ja valijaskonna liikmed. ma, mulle tundub, et see teema on jõudnud meie juurde väga lähedale, see, mis praegu toimub Kurdistanis, sest nii nagu meil, nii ka neil on tihedad sidemed oma peredega kodus Kurdistanis ei ole halb äh, see, see, mis puudutab omasid, ei ole tingimata halvem kui see, mis äh, puudutab teisi, aga meie peame aru saama, kuidas me äh, kuidas me oleme jätnud täitmata omaenda kodanike soovid, mul on siin kiri kurdi emalt, mis ütleb, et me ei taha, et meie lapsed sureksid, me tahame rahu näitame kurdidele, et nende ainsad sõbrad ei ole mäed ja ma loodan, et täna vastuvõetav resolutsioon äh, aitab kaasa kursimuutusele. suur tänu, üks minut, härra Rivier. aitäh, äh, kuulen siit äh, üksmeelset Türgi vägivaldse agressiooni hukkamõistu endastki mõista, tuleb see hukka mõista, see sõda, mille on alustanud äh, Erdogan, kuid me ei tohiks piirduda paaritunnise aruteluga, tuleb äh, tegeleda äh, probleemiga ja selle põhjustega ja kui see protsess juba algas aastal kaks tuhat üksteist Araabia kevadest ja nii edasi, siis on algpõhjuseks see, et me ei ole tegutsenud, jah, Rahvapartei ja teised on ka öelnud, et Türgist ei saa Euroopa Liidu äh, liiget, aga te üha rohkem äh, annate Türgile äh, raha, Euroopa maksumaksjate raha ja meie vabakaubanduslepingud ei ole ka suutelised meie huve kaitsta. Te lähete järjest kaugemale sellega, mängite topeltmängu, lisaks sellele äh, annab see president Putinile palju äh, rohkem äh, tegutsemisruumi, see kõik tuleb lõpetada, tuleb lõpetada Türgile miljardite maksmine, aitäh. üks minut, härra Prokatšiini, palun. aitäh, juhataja Äh, kurdi rahva äh, tragöödia äh, Süürias on osutanud meie silmakirjalikkusele Euroopas. kurdid on hukkunud võideldes ISISe vastu, eurooplased aga vaatavad kodus televiisorit ja nüüd on siis mures välisvõitlejate tagasipöördumisest, mille Euroopa on ise üles kasvatanud. teiseks Äh, Türgist on äh, saanud äh, Türgi islam, on saanud islamistlik riik, ehkki ta ennes oli ilmalik riik ja nüüd oleme maksnud viiskümmend kaheksa miljardit Türgile ja siis veel ütleme, et Türgi on kandidaatriik ja kuus miljardit eurot ei ole mitte meie, äh, meie äh, solidaarne jõupingutus, nagu ütles äh, volinik Stiljanides, aga ennekõike tuleb lõpetada Türgi liitumisprotsess Euroopa Liiduga, aitäh. härra Papadakos, üks minut, palun. see ei ole ühepoolne sõjaline tegevus, nagu Euroopa Liit väidab. see on äh, Süüriasse sissetung meie strateegilisi partneri NATO liikme Türgi poolt. Nad soovivad tegutseda äh, väljaspool mm, äh, rahvusvahelist õigust, USA-Türgi lepe ja teised lepped on väljaspool rahvusvahelist õigusruumi ja nad äh, loovad ebakindlustunnet läbi militaarse eskaleerumise piirkonnas. nii et kõik need rikkumised äh, ja samuti ka näiteks rikkumised äh, Küprose majandustsoonis on selle ilminguks ja samas me näeme, et kaubandus Euroopa Liidu ja Türgi vahel jätkub. meil ei saa olla selliseid äh, liitlassuhteid, igasugune liitlassuhe nendega on inimeste vastu, me peaksime äh, olema äh, solidaarsed Süüria rahvaga ja Süüria rahvas ise peab otsustama oma tuleviku üle. härra Kovatšov, üks minut, palun suur tänu, sündmused Kirde-Süüdias tekitavad põhi, tõsist muret ja nad on ohumärk sellest, mis saab, kui meil puudub tugev välispoliitika ja tegutsemise võimekus äh, lähiriikides. me saame väga hästi hakkama avalduste tegemisega, aga mitte nii väga hästi tegutsemisega. Venemaa kasutab ära um, vabandust Äh, juhataja palub uuesti alustada. sõjaline operatsioon äh, Türgis puhtub piirkonna ohutuse ja võitluse Daeshiga meie liitlastega tuleks suheta läbi poliitiliste, diplomaatiliste kanalite kaudu ja NATO kanalite kaudu, mitte ühepoolselt. Äh, relvarahu ei lõpetanud piirkonna elanikkonna kannatusi. ükskõik, kas see meile meeldib või mitte, on Türgi meie partner. ja on meie huvides hoida Türgi Euroopa teel tingimustel, et ta täidab antud lubadusi. Türgi naaberriikidel on vaja Euroopa Liidu poolt solidaarsust. üks minut, härra Schieder, palun. suur tänu, juhataja. Türgi sõjaline agressioon ei ole Äh, rahvusvahelise õiguse kohane ja see on poliitiliselt motiveeritud, sellepärast et Erdogan on viimasel ajal palju valimisi kaotanud. tulemus on see, et tsiviilelanikud, kurdlas, kurdid, armeenlased, jesiidid, kristlased pagevad äh, massides, umbes kakssada tuhat inimest on praegu pagulased, seitsekümmend tuhat neist lapsed. tulemus on äh, järgmine, islamiriik tugevneb Äh, ja me äh, peame aru saama, et äh, JPG nimel näol ei ole tegemist mitte terroristidega, vaid terrorismivastase võitluse Euroopa liitlastega. oluline on see, et loodaks praegu demilitariseeritud tsoon, relvaembargo peaks kehtima Türgile ning Eh, liitumisläbirääkimiste eh, külmutamine ja eh, kurdide omavalitsusega Roševas tuleb kindlasti meie poolt läbi rääkida. üks minut, härra Benjon, palun. tänan. ameeriklaste taandumine võib olla üks suuremaid äh, reetmisi kaasajal. aasta tagasi ütles president Trump Kür-, kurdi mässuliste kohta, nad võitlesid meiega koos, nad surid meiega koos, suurepärased inimesed, me ei unusta seda, mina ei unusta seda. nüüd on kurdidest saanud ameeriklaste jaoks kasulikud idioodid. Ameerika tegutsemine ei ole mitte ainult reetmine, vaid see on ka vastutustundeta geopoliitilises mõttes. Äh, Türgil on keerulisi otsuseid teha, aga ta peaks pigem vaatama omaenda eh, territooriumil toimuvat, andma rohkem tegutsemisruumi kurdi parteidele ja neid tootavatele, toetavatele ajakirjanikele, kui nad soovivad lõpetada terrorismi. me peame otsima lahenduse, mis eh, hõlmab eh, sisepagulaste kiire tagasiasustamise, aga hõlmab ka Assaadi ja Iraani küsimuse lahendamist. aitäh, üks minut, proua Tšekardi aitäh, juhataja ainult äh, kak-, äh, ainult sada aastat tagasi äh, tapeti Armeenia rahvast halastamatult ja nüüd äh, ründab Türgi äh, kurde ja Istanbulis tahavad nad veel impeeriumi äh, luua ja valavad süütute verd. selle nimel ei võta arvesse kurdi naiste äh, ja kurdide äh, õigusi üldiselt. Äh, kurdi, äh, kurdide ründamine toob jälle konflikti meie ukse ette ja piiride, ähvardus piire avada, on siis äh, toonud Türgile kuus miljardit eurot, kuid see on täiesti vastuvõetamatu äh, šantaaž ja nüüd äh, saavad tegutseda Venemaa ja Türgi esiplaanil, Euroopa aga ja rahvusvaheline kogukond vaikib ja vaatab pealt ja Federica Mogherini ei ole tegutsenud, pealegi on ta kahetsusväärsel kombel itaallane ja seega äh, me nõuame, et äh, Türgist ei saaks kunagi Euroopa Liidu liiget, aitäh. üks minut, härra Kööking. jah, vielen dank äh,. Numma... suur tänu. eelnevalt äh, sissejuhatuseks äh, härra äh, Sonneborn, minu arust on väga küüniline see, kuidas te kasutate ära Äh, parlamendi äh, positsiooni ja siin olemist selleks, et äh, rääkida sellisel toonil kurdidest, minu jaoks oli see täiesti vastuvõetamatu. ameeriklased on teinud oma jõudude väljatoomisega Türgi jaoks tee vabaks, kõik teadsid, et türklased marsivad Süüriasse niipea, kui ameeriklased ära tulevad Süüria inimeste kannatused, perede, laste kannatused on lõppematud, midagi peab selle vastu ette tegema meie väärtushinnangud äh, ning ka äh, meie saadud Nobeli rahupreemia nõuavad seda, et me ütleksime, et ei, Erdogan, see ei ole mingisugune ähm, äh, julgeolekutsooni loomine, Erdogan, vaid see on hoopis rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine. sellise tegevuse jaoks ei ole Euroopas kohta, inimesed, nende õigusi tuleb kaitsta, meediavabadust tuleb kaitsta, kohta. Äh, poliitvange on aina rohkem Türgis ja sellisele riigi jaoks ei ole meie hulgas kohta sanktsioone tuleb igal juhul rakendada igal tasandil, äh, rahad tuleb külmutada ja tuleb öelda, et äh, diplomaatiaga juhataja katkestab kõnelejat, kõneleja jätkab. on oluline, et Euroopa siin väga tugeva häälega räägib ja võeti ära mikrofon kõnelejalt härra Jõngõtši, üks minut, palun. suur tänu, proua juhataja. korduvalt on viidatud sellele, et Euroopa Liidus puudub ühtsus, et me ei suuda isegi ühist resolutsiooni või deklaratsiooni välja anda, mis äh, mõistaks selle hukka. Ungari Äh, hääletas selle deklaratsiooni vastu, ma pean ungarlasena selle eest vabandama ja ma pean ütlema, et kui Viktor Orban räägib Ungari rahva nimel, siis ei tule seda arvesse võtta, ma võin kinnitada, et ungarlaste huvides ei ole toetada ükskõik millist agressiooni ükskõik kus. Äh, see ei ole ungarlaste huvides ja selles osas, mis puudutab Türgi sõjalist tegevust siis me peame mõistma Türgi eh, julgeolekumuresid, aga me peame ka mõistma, et sellele probleemile ei ole sõjalisi lahendusi, ainult poliitilised ja diplomaatilised. see agressioon ainult jätkuvalt destabiliseerib Süüriat, eh, kahjustab terrorismivastast võitlust ja halvendab rändekriisi. siin küsiti, kus Euroopa Liit on, me oleme seisnud ja vaadanud äh, kuidas äh, meie naaberriikides Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas toimub destabiliseerumine, me peame Euroopa Liidu tooma tagasi pildile, äh, teised domineerivad riigid on võtmas kontrolli üle, härra Pelemees, üks minut. Äh, üks tän-, suur tänu, kolleegid me oleme kõik äh, hukkamõistvas vaimus, aga sellest ei piisa. küsimuse all on ka meie oma julgeolek, sest härra Erdogan on täna Daeshi esimene liitlane ja sellel on ka Euroopa jaoks mõjud, aga meie ei suuda reageerida, me oleme umbmäärased ja see vaikus kahjustab Euroopat, sest meil ei ole oma kaitsestrateegiat me oleme loonud siseturu selle asemel, et jagada ühtlasi ühiseid väärtushinnanguid ja seetõttu, et me ei suuda vabalt äh, määrata oma rändepoliitikat. see väljapressimine rändeküsimustes, mida härra Erdogan äh, rakendab, sellel on selged äh, tagajärjed. Euroopa ei ole võimeline kaitsma oma välispiire ja see tähendab tasakaalustamatust kogu maailmas. me ei tohi enam jääda selliseks võimetuks pealtvaatajaks, me peame tagama, suunama kõik oma jõupingutused sinna, et tagada tasakaal suhetes Türgiga ja tagada ka see, et äh, meil oleksid mõistlikud suhted äh, kandidaatriigiga. suur tänu, härra Papadakis, palun. suur tänu, proua juhataja. Türgi eesmärgiks on äh, etniline puhastus piirkonnas kurdide hulgas, äh, kasutades ära rahvusvaheliste vägede taandumise. kõik on seal kohal, välja arvatud Euroopa Liit ja lisaks äh, Türgi äh, agressiooni kohalikele ohvritele, on ka Euroopa Liit, kes maksab selle eest, et me ei suuda seda agressiooni piirata. Äh, tundub, et Euroopa Liidu liikmesriikide majandushuvid on kõrgemal kurdide huvidest, kes võitlesid koos meiega Daeshi vastu, me ei saa jääda kõrvalseisjaks, kui Erdogan Euroopa Liidut välja pressib üks minut, proua Riis, palun. aitäh. Äh, kurdi, äh, araabia äh, kristlastest Türgi võitlejad on meie inimkonna eest võidelnud ISISe vastu. on ka Belgia kurdi kodanikke, kes meie poole pöörduvad ja me mõtleme nendele. Ameerika ähm, president on teinud omapoolseid otsuseid, Türgi president on otsustanud äh, Süüriat uuesti ähm, pommitada. mõelgem nendele naistele, kes on meie eest võidelnud, kes on oma ja meie vabaduse eest võidelnud ja vägagi ähm, paradoksaalne on see, et sellega me tugevdame demokraatia vaenlasi. Bashar al-Assad on äh, peaaegu legitimeeritud praegu, see on täiesti uskumatu. meil oleks tarvis äh, äh, Euroopa relvaembargot, mis oleks täielik, kuid ministrid on selle tagasi lõpeta- äh,, tagasi lükanud ja äh, me peaksime ka äh, peatama äh, liitumisprotsessi ja võtma arvesse eelkõige kohalike elanikkonna huve, aitäh! järgmisena saab sõna härra Kohvrat. Er er ma olen väga mures. Erdogan ähvardab Euroopat sellega, et ta saadab siia miljoneid sisserändajaid. Euroopa Liidu süsteem on ebaõnnestunud ja andnud kontrolli meie välispiiride üle Erdoganile. samal ajal aga kallab see süsteem Euroopa Liidu maksumaksja raha Erdogani varalaekasse. me tõepoolest eh, ei suuda kaitsta oma välispiire ja meid ähvardab samasugune kaos nagu aastal kaks tuhat viisteist, kui Euroopa ujutasid üle sisserändajad. üsna varsti oleme olukorras, kus terroristid tulevad Euroopasse jõulusid tähistama ja Euroopa kodanikud peavad kartma jõuluturul oma elu pärast. me peame selle rahakasti kaane kinni lööma, see on naeruväärne, mis toimub. vabandust, üks minut proua Turiš-Nikošanova. povedala, že som bývala veľmi hrdá na projekt Európskej únie, ale teraz sa hambím za to, ako... me olime Euroopa projekti üle väga uhked, aga praegu on minul küll häbi, sellepärast et Süüria konflikti puhul oleme näinud seda, et me oleme kurdid lihtsalt üle parda visanud. kritiseerime siin president Trump appi selle eest, et ta on Süüriast oma väed välja tõmmanud, aga tegelikult Lähis-Ida on ju Euroopale palju lähemal kui Ameerikale. kus on siis meie sõjaväeüksused? meie välis- ja julgeolekupoliitika on nõrk, me näeme oleme ainult statistid ja vaatame ainult pealt, mida teised teevad. lääneriigid on jäänud mängust välja. ning ainukesed tegijad selles valdkonnas äh, räägivad läbi Putiniga ja mitte meiega. meie võimaldame praegu Erdoganil äh, endalt välja äh, pressida ja Visegrad neli rääkis vanasti selle üle, et probleemid tuleb lahendada seal, kus need tekivad. mida me siis nüüd ootame? me peaksime tegelikult häbenema kogu Äh, Euroopa Liit on põhjustanud selle Kurdistani konflikti. härra Philips, palun. proua Philips, vabandust. embargo Türgile, jah, aga seda on liiga vähe ja liiga hilja. me tahame majandussanktsioone, aga meie äh, pingutused ei ole vilja kandvad, kui sellele riigile äh, makstakse endiselt ambitsionistlike laienduslikke ideede eest kümned tuhanded äh, kurdid on meid kaitsnud, Euroopat kaitsnud äh, terroristide eest, tuhanded on hukka saanud selle tõttu. Nad peaksid ju selle eest midagi saama, selle asemel ei tee me aga mitte midagi. Äh, Euroopa Liit maksab Türgile selle eest, et kohutavaid tegusid korda saadetakse ja Äh, kurdid ei saa mitte midagi, neid on tuhandeid äh, äh laiali paisatud äh, Türgi saab aga toetusrahasid, tegemist on ajaloolise reetmisega ja moraalselt pankrotist poliitiline plokk peaks nüüd suunda vahetama. naljakas on see, et kõik kojas on sellega päri, aga täidev võim, täitevvõim peab seetõttu midagi ette võtma, sest parlament on muidu täiesti mõttetu. härra Rangel üheks minutiks, palun Eh, suur tänu teile, juhataja. kõigepealt tahaksin ma öelda järgnevat. paljud tänastest eh, sõnavõttudest eh, on õiged, me peame hukka mõistma selle Türgi agressiooni Kirde-Süürias, sest seeläbi peavad pagema äh, tuhanded inimesed oma kodudest ja tegemist ei ole mitte ainult äh, äh, rahvusvahelise õiguse riivega, vaid ka inimõiguste omaga. ühte asja tahaksin ma öelda. Euroopa Liit ja eriti just nõukogu peavad võtma väga drastilisi meetmeid selle rünnaku vastu ja ausalt öeldes olen väga mures, sellepärast et siin on sarnasusi ajaloosündmustega Äh, Erdogani Putini pakt. me ei saa Süüria saatust jätta kahele autokraadile, Putinile ja Erdoganile. seda oleme me juba ajaloos näinud rohkem kui ühe korra ja teame, kuhu see viib. see on nii maailma rahule kui ka Süüria rahvale väga suur tragöödia. üheks minutiks kolleeg Pissapia, palun aitäh. me oleme kõik väga nördinud Türgi operatsiooni üle, see ei ole sugugi mitte rahu saavutamiseks, vaid hoopis sõjapidamiseks, see on kuri, inimsusevastane kuritegu ja kõik on lihtsalt sellel äh, Äh, juhtunud, lasta juhtunud, lasknud juhtuda ja nüüd on meil Venemaa ja Türgi vaheline äh, kokkulepe, kuid meil on tarvis vahendeid, et seda kõike äh, tõkestada. Pablo Neruda kirjutas lastele, et meil on tarvis julgust, et olukordi muuta ja homne resolutsioon on oluline samm edasi ja nüüd tuleks minna üle sõnadelt tegudele. meil oleks äh, tarvis äh, piirangutega äh, julgeolekutsooni, samas tuleb Türgi režiimile seada sisse erinevad ka majandussanktsioonid. aitäh, härra Fukk, Hukk, üks minut, palun. Türgi agressioon kurdide vastu Põhja-Süürias on äh, Äh, hävitanud äh, haiglaid, äh, tsiviilisikuid ning tuhandetele inimestele ei ole ligipääsu puhtale joogiveele. see aitab ISISel taas pead tõsta ning destabiliseerida regiooni veelgi. mõned liikmesriigid peatasid relvamüügi Türgile, libor-, liberaaldemokraadid kirjutasid peaministrile, et genotsiidi võimaldamine tuleb lõpetada. Ühendkuningriik on öelnud, et uusi ekspordilitsentse ei anta, aga juba olemasolevad litsentsid jäävad jõusse. see on moraalne pooltee, eh, mis ei ole äh, aktsepteeritav. Donald Trump Äh, toetab äh, seda tegevust. meil on vaja tugevat Euroopat, kui me anname relvad kätte nendele, kes hävitavad, äh, siis oleme tegelikult ka vastutavad päästikule vajutamise eest. Euroopa Liiduga liitumisperspektiivi ei ole Türgil ja minu arust on aeg tulnud kandidaatriigi staatus lõpetada lõplikult. üheks minutiks, proua Liitsi, palun jah, aitäh, mitte äh, ainult äh, kurdide äh, suhtes ei pea me olema solidaarsed. Türgi rünnak ähvardab kadumisega kogu kristlikku kogukonda, kes on Süürias elanud kaks tuhat aastat. kristluse kaitsmine Schengeni alas ja sellest väljaspool on Euroopa Liidu kohus, millest me ei saa loobuda. Euroopa peab hakkama mängima esmatähtsat